Buongiorno a tutti e a tutte. tere hommikust kõikidele, kallid kolleegid. härra Karim on soovinud sõna, palun. Mr. President, in July last year, Per cortesia, ascoltiamo l'onorevole Karim. palun kuulame kolleeg Krarimit. Proceda. palun. Mike's not on. Mr President, thank you. In July last suur tänu. eelmise aasta juulis piiras minu kodu Ühendkuningriigis äh, ümber äh, rühm vägivallatsejaid, kellel olid relvad ja kes olid äh, religioossed äärmuslased. minu naine ja laps kartsid oma oht, oma elu pärast. kaksteist inimest on nüüd nende tegevuste eest kriminaalkohtus süüdi mõistetud. ma tänan president Puusekit selle intsidendi äh, hukkamõistmise eest oma ametiajal ja kolleeg Emil Puskot toetuse eest. samuti tänan selle koja liikmete enamust mulle avaldatud toetuse eest. ma tänan Lancashire'i politseid minu pere kaitsmise eest. see võimaldas mul jätkata oma tööd parlamendis ja tänan kuninglikku äh, Äh, prokuratuuri selle eest, et need, need rassistlikud ekstremistid äh, kohtu ette tõid. täna ei ole mul midagi öelda oma üheksa-aastasele tütrele, kes ikka veel küsib, miks see kõik juhtus. aga siin kojas on üks MEP, kes tol hetkel pakkus nendele rassistidele kõikvõimalikku tuge. olge kindlad, me ei tagane teie julmuse eest teiesugused ei võida kunagi, me oleme ühtsed ja me võidame. täna räägin ma mitte ainult sellele kojale, vaid ka kõikidele või kõikide Euroopa ja oma riigi mõistlike kodanike nimel. suur tänu! Prego, ma Prego, parli per cortesia. palun, teil on võimalus rääkida. olukord Ukrainas on teema, millest tahaksin praegu rääkida. Äh, see puudutab endist peaministrit proua Timošenkot äh, ja välja pakutud äh, Euroopa jalgpalli meistrivõistluste boikotti ma tahaksin, et seda teemat arutataks järgmisel Strasbourgi plenaaril selle teema all, kui me arutame eh, inimõiguste olukorda Ukrainas. ma tahaksin ka pöörduda teie poole eh, palvega, et te ei toetaks boikotti eh, olukorras, kus me tahame Ukrainas inimõigusi ja demokraatiat edendada, kõik, sealhulgas Ukraina opositsioon, soovivad, et äh, need võistlused oleksid edukad. see on väga aktuaalne teema ja me peame seda arutama. jalgpall on meie toetuse sümbol ja me tahaksime, et äh, seda käsitletaks meie toetusena proua Tõmošenkole mina oskan ka jalgpalli mängida. Bene. Care kolleege, cari kolleegi, la votat-. kallid kolleegid, täna saab hääletus olema pikk. ma tahaksin härra Karimile äh, avaldada kogu parlamendi lojaalsust ja enda nimel ka äh, presidendi toetust